jätkub. ja me alustame oma tööd eh, tekstiga, mis eile vastu võeti ja eilse protokolli kinnitamisega, kui kommentaare ei ole, on eh, protokoll ka heaks kiidetud.